Mesdames, Messieurs, je vous propose de commencer nos travaux. teen ettepaneku, et hakkame tööga pihta. palun saalis vaikust ja kõik, kes soovivad oma aruteludega jätkata, palun tehke seda saalist väljas. meie konverents on käesolevaga alanud, tegemist on parlamendide vahelise kohtumisega. tänan kõigepealt äh, ülemkogu äh, presidenti Rompuyd, asepresident Pitella tervitab teid parlamendi presidendi nimel ja kõik äh, parlamentaarsete äh, liikmesriikide parlamentide liikmed, Euroopa Parlamendi liikmed, kes on tulnud siia kohale. tegemist on rahvusvahelise tegemist on parlamentidevahelise kohtumisega, esimesega omalaadsete seas. Euroopa Parlament on otsustanud eelmisel aastal Euroopa poolaasta menetluse käigus korraldada ka kohtumine kõikide liikmesriikide parlamentidega kuhu kutsutakse kohale kõik äh, majandus-, sotsiaal- ja eelarvepoliitika komisjonide esindajad liikmesriikide parlamentidest. Euroopa Parlamendist puudutab see ähm, proua Paulsi majanduskomisjoni, proua Peresi ähm, tööhõivekomisjoni äh, ja minu juhitud eelarvekomisjoni. meie oleme siis äh, teie koostööpartnerid äh, sellel tänasel kohtumisel tegemist on arvamuste vahetusega ning omal moel võib öelda, tegemist on artikkel kolmteist eelarve lepingu artikli kolmteist eelprotseduuriga, mis võimaldab ka äh, meie parlamentide liikmetel osaleda mõttevahetuses. me ei saa enam eelarvepoliitikat teistest poliitikatest lahul hoid-, lahus hoida ja meil ei saa olla püsivat poliitilist kokkulepet äh, tippkohtumisi, olgu siis e-, tegemist euroala tippkohtumisega või Euroopa Liidu tippkohtumisega, ilma et sellega kaasneks parlamendi tasandi arutelu. ja president Barroso on teinud sellekohaseid ettepanekuid palju. täna pärastlõunal ootab meid kõigepealt koos täiskogu voor, kolme institutsiooni presidendid esitavad oma sõnavõtud, seejärel toimub küsimuste-vastuste voor. president Van Rompuy peab lahkuma meie seast kell neli, nii et tema vastab küsimustele kõigepealt. ja seejärel on meil kahe töögrupi töö. kõigepealt töögrupp, mis tegeleb eelarvedistsipliiniga ja teine töögrupp tegeleb majanduskasvu hoogustamisega ja president äh, Schulz äh, külastab meid ka ja homme jätkame oma tööd, äh, vaatame, kuidas me oma uusi poliitilisi juriidilisi töövahendeid saaksime panna paremini Euroopa majanduskasvu äh, huve teenima kriisijärgsel ajal. suur tänu teile veel ja nüüd saab sõna asepresident äh, Pitella, kes esindab siin äh, meie presi-, parlamendi presidenti härra Schulzi. suur tänu, härra Lamassoor, ka mina tahaksin kõiki kohal olijaid parlamendi presidendi Schulzi nimel tervitada ja otse loomulikult ka enda nimel tervitada. tahaksin siin tervitada härra Van Rompuyd samamoodi nagu ka komisjoni presidenti härra Barrosot. ja mul tuleb ka kohe alguses äh, selgitada, miks härra Schulzil pole võimalik siin olla. ta vabandas, tal on vaja olla teistel kohtumistel mõeldes majanduskriisi peale ja viimastele sündmustele, on tänasel kohtumisel väga täht-, suur tähendus. meie, Euroopa Parlament, samamoodi nagu ka liikmesriikide parlamendide esindajad, nõukogu ja komisjon, on saanud võimaluse nüüd rääkida väga tähtsatest küsimustest, nagu näiteks äh, majanduse alane järelevalve, Euroopa majanduste järelevalve. on ju tõesti nii, et Euroopa Liidu algusaastatel tehti esimesi vigu, kriisi ajal tehti järgmisi vigu ja see on endaga kaasa toonud praeguse raske olukorra ja meil tuleb muuta meie protsessi tõhusamaks. Euroopa majanduspoole aasta on üks tähtsamaid lahendusi praegusele probleemile. eriti mõeldes euroala riikidele, sellepärast et euroala riigid kasvavad ühist, kannavad ühist vastutust tänase arutelu eesmärgiks on rääkida kahest tähtsast poliitilisest küsimusest esiteks tuleb hoolitseda selle eest, et meil on kõikide protseduuride puhul tagatud demokraatlik legitiimsus. see tähendab seda, et Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid ei jää protsessidest kõrvale, kui võetakse vastu otsuseid Euroopa Liidu majanduse tuleviku kohta. teiseks on vaja tõhustada koordineerimistööd. koordineerimine ei tohi toimuda mitte ainult bürokraatlikul tasandil. Euroopa Parlament ei ole maha vaikinud asjaolu, et ei olda rahul sellega, mis praegusel hetkel toimub. me oleme siin näinud väga palju erinevaid kriisivastaseid ettepanekuid, mille puhul küll kärbitakse, kuid mitte keegi ei räägi majanduskasvust. räägib räägitakse sellest, et eelarveid tuleb kärpida, kuid mitte keegi ei räägi nendest vahenditest, mida on vaja selleks, et äh, investeerimiskliimat parandada lugupeetud härra Van Rompuy, lugupeetud härra Barroso, eelarvekärped on endaga kaasa toonud selle, et rahvamajandused on sattunud kordi suurema surve alla, kui esialgu arvati. seda peaaegu kõikides riikides ja seepärast on väga tähtis kaasata Euroopa Parlamenti ja liikmesriikide parlamente. Nemad peavad otsuste vastuvõtmisel väga tähtsat rolli mängima. on väga tähtis, et otsustel oleks täielik demokraatlik legitiimsus ja meil tuleb leida kriisile mõistlik lahendus, mida toetavad võimalikult paljud Euroopa kodanikud. Euroopa majanduse poolaasta peab tõesti olema pikkade ja põhjalike arutelude tulemuseks. Euroopa peab uuesti pöörduma majanduskasvu teele, seda eriti praegu, sellel tähtsal hetkel. meil tuleb eelarvet tasakaalu viia, kuid meil tuleb ka tõesti suured eesmärgid poliitikates paika panna. seepärast tahaksin pöörduda Euroopa Komisjoni poole ja paluda, et komisjon hoolitseks selle eest, et riiklike reformikavade eesmärgid tõesti ka ellu viiakse ja seda sellisel kujul, et äh, oleksid äh, äh et oleks arvestatud ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiatega, on tähtis, et äh, Euroopa Komisjon tooks välja ka need liikmesriigid, mis praegusel hetkel panevad jala ette siseturu harmoniseerimisele. meil on vaja teha siin samme edasi selleks, et digitaalses ja energiasektoris edasi liikuda ja mitte stagnatsiooni sattuda, sellepärast on meil vaja kohustuslik meetmeid, meil on vaja vahendeid, mõtlen siin näiteks finantstehingumaksu peale või siis ka projekti võlakirjade peale. kallid äh, kolleegid, meil tuleb tõesti üheskoos edasi minna ja hoolitseda selle eest, et äh, surve Euroopa Liidule majanduskriisi ajal veelgi suuremaks ei muutuks. me peame andma selge sõnumi, me peame muutuma otsusekindlamaks ja auahnemaks, me peame võitlema rohkem majanduskasvu eest. ja sellepärast ma loodan, et kaheteistkümne liikmesriigi juhtide poolt alla kirjutatud kiri leiab tõesti ka vastukoja, sest tegemist on väga tähtsa sammuga edasi, härra Barroso, suur tänu! suur tänu, lugupeetud president! juhin kõikide osalejate tähelepanu sellele, et kui nad soovivad esitada meie tänase, tänastele esindajatele küsimusi või meie paneelile küsimusi, siis tuleb seda teha kirjalikult, teie laual on vormid ja täitke vorm ja ma annan teile võimaluse ja vastus kestab kolm minutit härra Van Rompuy. Äh, suur tänu, äh, lugupeetud äh, president, lugupeetud Euroopa Parlamendi asepresidendid, lugupeetud liikmesriikide parlamentide liikmed, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, mul on suur heameel tänasel tähtsal üritusel paar sõnakest öelda. Teie kokkutulemine siin näitab, et ajad on muutumas see näitab, kuidas Euroopa ja liikmesriikide poliitika põimuvad rohkem kui kunagi varem. vanal ajal, kui pisut liialdada, võib öelda, et Euroopa ühendus elas oma planeedil ja liikmesriikide öö, poliitikat tehti kuuel või üheksal või kaheteistkümnel eraldi planeedil. see aeg on nüüd läbi riigi võlakohustuste kriis, ükskõik kui keeruline see ka ei oleks, on meile selgeks teinud, et Euroopa Liit on meie kõigi jaoks ja aitab meid meie kõigi igapäevases elus. Euroopa ei ole mingisugune abstraktne tulevikuvisioon, vaid äh, see on meie igapäevaelu. meie vastastikune sõltuvus on selgem kui kunagi varem ja meil on selgem ka ühine vastutus ja selle kontseptsioon, meie valitsuste, institutsioonide ühine vastutus kriisi seljatamises ja ka liikmesriikide parlamentide vastutus. pärast Kreeka kriisi algust on sündmused nõudnud meilt otsust, otsuseid, mida pidid langetama liikmesriikide liidrid ühiselt, liikmesriikide liidrid äh, liikmesriikide parlamendid äh, on üha rohkem kaasatud euroala äh, igapäevatöösse. mõelge siin äh, näiteks hiljutise Kreeka paketi arutelule. liikmesriikide maksumaksjate raha on siin mängus. isegi Kesk-Euroopa eelarvet silmas pidades oli see ainus võimalik instrument ja Euroopa institutsioonid kogu selles menetluses mängivad otsustavat rolli, Euroopa Parlament oli otsustava tähtsusega ning äh, aitas meil saavutada tulemusi äh, majanduse juhtimise kuuspaketi osas. ühe parlamendi otsused, ükskõik, äh, kas need langetatakse Saksamaal, Iirimaal, Saksamaa, Portugalis, on kogu Euroopa tähelepanu keskmes vähemalt poliitiliselt on kõikidest liikmesriikide parlamentidest tänaseks saanud Euroopa institutsioonid. me elame ajal, äh, kus meil, meid ümbritseb poliitiline vastastikune sõltuvus ja äh, vastutus, vastutustunde puudumine äh, fiskaalküsimustes võib sealt saad seada ohtu euroala, solidaarsuse puudumisel võib olla samasugune tulemus. krediitorriigid peavad tegema koostööd ja euroalast välja jäävate riikide tulevik sõltub ju samuti ka euroala riikidest. meie ülesanne on ühine, iseäranis nende jaoks, kes on euroalas, isegi siis, kui otsuseid langetatakse liikmesriikide tasandil. meie ühine tegevus mõjutab meie ühist vara. kuidas selline olukord tekkis? mõned ütleksid nagu otsekui mööda minnes, et liikmesriikide liidrid on Euroopa huvisid teeninud ainult sündmuste, sündmustest tingituna, mitte veendumustest tingituna. jah, sündmuste surve võib olla küll otsustava tähtsusega, aga elu õpetab samuti. kriis pani ühise vastutuse küsimuse meie jaoks olulisele kohale. aga sellel on ka oma üksikasjad Äh, nimelt see, et tegelikult äh, on siin mängus suured rahad, riigivõlakriis äh, nagu ka panganduskriis kahe tuhande kahe, kahe tuhande kaheksandal aastal eeldab maksumaksjate rahasid laenude puhul tagatiste osas Euroopa Liidu eelarve on Euroopa Liidu e Euroopa Liidu SKP-st umbes üks protsent, see on väga väike summa, Euroopa Liidu institutsioonid ei saa otsustavaid samme üksinda võtta ja seetõttu liikmesriigid peavad samuti tegutsema. selle tulemusena viissada miljardit, rohkem kui viis protsenti euroala SKP-st on eraldatud, selliseid otsuseid saab langetada ainult kõige kõrgemal poliitilisel tasandil. paljude peaministritele oleks meelde, meeltmööda, kui selliseid otsuseid langetaksid nende finantsministrid, aga liikmesriikide äh, rahast ei, äh, ilma liikmesriikide rahata me lihtsalt praegu ei saa ja teiseks, äh, me oleme saavutanud äh, meie institutsioonide pädevuste äh, piirid, nüüd oleme need ületanud ja ülemkogu on pidanud uued eeskirjad paika panema, ühendades kahekümne seitsme liikmesriigi liidrid, komisjoni, ülemkogu presidendi ja see on sobiv vorming. Äh, mitte kõik ei ole rahul sellise otsusega, mõned poliitilised üksused tunnevad, et neid on kõrvale jäetud, mõned tunnevad, et tavaline äh, ühenduse meetod on kõrvale jäetud, äh, kuskile kadunud, aga ma vastaksin teile järgmiselt. me oleme viimaste aastateni jooksul töötanud selle nimel, et Euroopa institutsioonid tuleksid selle vastastikuse sõltuvuse organis-, süsteemiga toime ja isegi kui me jätkame oma tööd valitsustevaheliselt, on kõige selle töö tulemusena meie ühiste institutsioonide tugevus suurenenud komisjonil on tugevam kui, komisjoni järelevalvena on kunagi, tugevam kui kunagi varem, kohus on praegu äh, nii-öelda võlapiduri rollis, Euroopa Parlament äh, otsustab eelarve küsimuste üle, makrojärelevalve küsimuste üle, nagu näiteks majanduse juhtimise kuus pakett, mis on äh, meie uute meetmete selgrooks, ja Euroopa Liidu viimase aja pingutused majanduse juhtimise küsimuses Äh, rakkerühm, äh, mida ma juhtisin, mis käsitles majandusjuhtimist, äh, laiendatud euroala pakt, fiskaalkokkulepe, kõik on näited sellest, olen teinud tihedat koostööd komisjoni presidendiga, et saavutada tulemusi juba olemasolevas Euroopa Liidu raamistikus, aga mis puudutab eelarvepoliitikat, siis kõik on pidanud nüüd möönma, et tegemist on küsimusega, mis on meie kõigi huvides me ja töö jaotus on praegusel hetkel delikaatne. liikmesriigid on seadnud Euroopa Liidu tasandil piirid võlale, äh, riigieelarve puudujäägile äh, ning äh, arutlevad selle üle, kuidas raha koguda. ja liikmesriikide parlamentidel on eelarve os-, küsimustes sõltumatus kui liikmesriikide poliitika ei sea ohtu ühenduse eelarvepoliitikat, riikide liigne riigieelarve puudujääk, see tingib komisjoni kokkuleppe, kuidas seda puudujääki vähendada alla kolme protsendi piirmäära sellegipoolest liikmesriikide poliitikud tunnevad muret Euroopa Liidu uute eesmärkide ja ülesannete suhtes, aga hiljutised sündmused on näidanud, et kõikide liikmesriikide poliitik-, kõik liikmesriikide poliitilised sündmused võivad omandada järsku Euroopa dimensiooni ja kõigi meie huvides on äh, rääkida parlamendi liikmetega Strasbourgis ja liikmesriikide pealinnades äh, Bundestagi äh, liikmel on kasu Itaalia, Sloveenia kolleegidega vestlemisest äh, ja nii edasi. uue fiskaalkokkuleppega, nagu president, esimees just ütles, toob liikmesriikide parlamentide eelarvekomisjonide esimehed Euroopa Parlamenti, tegemist on mõttevahetusega, millel on otsustav tähtsus minu meelest on meie kõigi huvides, ka Euroopa Parlamendi huvides, et äh, see foorum tõesti ka töötaks. mulle jääb sageli väljastpoolt vaadates äh, mulje, et Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid äh, elavad otsekui eraldi maailmades, üks tahab rohkem integratsiooni, teised jällegi tahavad muudkui selliseid arenguid pidurdada ja seetõttu on oluline, et nad vastastikku mõistavad paremini üksteise seisukohti. sel aastal on, oleme esimest korda asunud tööle Euroopa poli-, poolaastaga ja see on juba muutunud selle loomisest alates. põhiline kalender on küll sama, komisjoni majanduskasvu analüüs, mis esitati juba novembris kaks tuhat üksteist sel aastal on üks element sellest, äh, siis liikmesriikide reformikavad äh, juuni äh, ülemkogu, mis kogu selle protsessi lõpetab. selle protsessi käigus on juba meie tööriistad muutunud tugevamaks, seda muuhulgas tänu majanduse juhtimise kuuest seadusandlikust ettepanekust koosnevale paketile. ja Need muutused äh, mõjutavad ka mitte euroala riike, kellele uued sanktsioonid ei kehti. nagu te teate, komisjon äh, teostab järelevalvet riigieelarve ülemäärase puudujäägi üle euroala riikide puhul, hinnatakse eelarveprojekte, võimaldatakse liikmesriikide parlamentidel pidada paremat dialoogi oma äh, riikide valitsustega, komisjon hindab ka makromajanduslikku poliitikat, äh, mis jääb väljaspoole eelarve küsimusi, hiljuti otsustati näiteks äh, koostada kaheteistkümne riigi kohta täiendava kõrvalekallete raport ka riigieelarve ülejäägi usus, nagu näiteks Taani ja Rootsi. komisjon võib riigieelarve tasakaalu kõrvalekallete äh, korrigeerimiseks ettepanekuid teha ja kui nendest ettepanekutest kinni ei peeta, järgnevad sanktsioonid. see uus tööviis kajastab kriisijärgset uut poliitilist reaalsust Euroopas seda tõdemust, et ühes riigis aset leidnud sündmused mõjutavad kõiki teisi riike, iseäranis euroalal, ükskõik, kas tegemist on siis äh, eelarve puudujäägiga äh, või siis äh, tööturu arengutega, suure tööpuudusega näiteks. komisjon ja teised euroala liikmesriigid peavad olema koostööpartneriteks, kellega tuleb konsulteerida enne, kui viiakse läbi ükskõik millist suurt majanduslikku või sotsiaalset reformi, selleks et hinnata äh, sellise reformi mõju kogu euroalale. selle vastastikuse sõltuma, sõltuvuse äh, võib kokku võtta ühe lausega kõik ühe ükskõigi eest liikmesriikide parlamendid peavad selle uue olukorraga kohanema see on nende ülesanne. mõningad inimesed ütlevad, et meie langetame siin otsuseid suletud uste taga, aga ma arvan, et mitte ükski valitsus, mitte ükski öö, nõukogu ei langetaks elulisi, elulise tähtsusega otsuseid kaamerate ees. aga selliseid otsuseid langetatakse siis, kui on ära kuulatud tähelepanelikult kõik seisukohad. ülemkogu kohtumistel öö, me tunneme, et kõik parlamendid on kohal, kõik need parlamendid, keda teie esindate. me kuulame ära Euroopa Parlamendi arvamused oma kohtumise alguses. president Barroso annab otseselt aru sellele parlamendile ja väga paljud poliitikud ülemkogus, riikide esindajad viitavad oma parlamentide seisukohtadele konkreetsete, konkreetseid muudatusettepanekuid kommenteerides mulle tundub, et mina olen siin ruumis ainukene poliitik, kellel puudub oma parlament. olen olnud ennem liikmesriigi parlamendi spiiker, nii et ma tunnen tõesti sellest puudust, tõsiselt puudust. mul on küll oma valijad, aga neid on ainult kakskümmend seitse. kakskümmend seitse valijat, kes ise on kõik demokraatlikult valitud. lugupeetud Euroopa parlamentide esindajad, kuuskümmend aastat integratsiooni on õpetanud meile, et liikmesriike lammutades ei ehita me üles Euroopat, vaid otse vastupidi, me peame neid sulandama, ühendama üha süvenevalt. aeglaselt tavaliselt, kuid mõnikord on vaja suuremaid tõukeid ja selle kriisi kaudu oleme saavutanud hoopis uue taseme Euroopa koostöös. Euroopa poliitika on meie sisepoliitika nüüd ja sellepärast ongi sellised mõttevahetused, nagu meie tänane mõttevahetus siin, nii olulised, aitäh! Merci, monsieur le président. Euh, je... Suur tänu ja äh, et te tunneksite ennast vähem masenduses siin teie ees on parlament, kes on loodud otse teie jaoks ja meie kõigi jaoks. ja nüüd saab sõna Euroopa Komisjoni president äh, Jose Manuel Barroso ah,. suur aitäh, äh, suur aitäh äh, nõukogu president lugupeetud parlamendisaadikud, mul on väga hea meel olla siin selle parlamentidevahelise arutelu avamisel, mis puudutab Euroopa majandusjuhtimise poolaastat. ma tervitan Euroopa Parlamendi algatust see koosolek kokku kutse, kutsuda ja mul on väga hea meel äh, vahetada arvamusi ka just liikmesriikide parlamentide esindajatega, äh, kes peavad vastutama äh, liikmesriikides toimuvate reformide läbiviimise ees. parlamentide vaheline arutelu on näide toimivast demokraatiast. Ehm, ühendatud maailmas on minu arvates väga oluline Euroopa demokraatiat edendada eh, ja seda teha seeläbi, et edendada riiklikke demokraatlikke protsesse ja Euroopa demokraatlikku protsessi. Eh, Euroopa eh, poolaasta on äh, vahend, kuidas ennetada äh, ohtlikke olukordi, mis võivad äh, ühest riigist teise üle minna ning see on osa meie laiaulatuslikust lähenemisest kriisi lahendamiseks ja jätkusuutliku majanduskasvu tagamiseks praegusel hetkel on meie kohtumine väga oluline, tagamaks demokraatlikku legitiimsust. ma tahaksin keskenduda täna kolmele elemendile. esimene element puudutab selle Euroopa poolaasta olulisust meie vastuses finantskriisile. teiseks tahaksin rääkida sellest, kuidas Euroopa poolaasta saab hoida ära tulevasi kriise ning kolmandaks tahaksin mainida mõningaid samme, mida me kõik saame astuda selleks, et eh, parandada ja maksimeerida seda protsessi eh, ja seda nii majanduslikult eh, kui demokraatlikult kõigepealt esimesest punktist. Euroopa poolaasta eesmärgiks on tugevdada koordineerimist liikmesriikide eh, eelarve struktuuripoliitikate vahel eh, ettevalmistavas faasis selleks, et eh, tuua välja ebakõlasid ja tasakaalunihkeid. härra Van Rompuy selgitas seda väga selgesõnaliselt ja seetõttu saan mina väga lühidalt teha ma tahaksin rõhutada seda, et komisjon äh, alustas selle poolaastaga juba eelmise aasta novembrikuus, me tulime välja selle aasta majanduskasvu analüüsiga, ehk siis aastaks kaks tuhat kaksteist. me tõime välja viis äh, prioriteeti äh, majanduskasvu innovat-, aktiivsuse edendamiseks. me rääkisime konkurentsivõime edendamisest ja tööpuuduse vastasest võitlusest. kõiki neid eesmärke äh, on toetanud nõukogu äh, finants- ja tööhõiveministrid ka. Äh, neljapäeval kohtuvad riigipead ja valitsusjuhid Brüsselis minu ja äh, ülemkogu äh, presidendiga äh, selleks, et arutada neid väljakutseid ja leida lahendusi. see avab Euroopa poolaasta järgmise faasi, mille liikmesriigid esitavad oma riiklikud reformikavad ma ei hakka rääkima selle poolaasta erinevatest faasidest, ma tahan öelda vaid seda, et Euroopa poolaasta on vastastikuse ähm, toetuse ja õppimise äh, protsess äh,, kus äh, töötatakse välja toimivad lahendused probleemidele, mis meie ees seisavad. ma tahaksin äh, tuua teile mõningaid näiteid nendest lahendustest äh, ja toetustest, mida ähm, antakse. näiteks pidev toetus äh, komisjoni ja nõukogu poolt, sellepärast et probleemid äh, toovad kaasa tagajärgi kogu Euroopa Liidule. ma pean siin silmas näiteks kahepoolseid kohtumisi iga liikmesriigiga, millele eh, järgnevad suunatud ja asjakohased soovitused. ma pean siin silmas ka näiteks seda, et komisjoni rakkerühmad saadetakse kaheksasse liikmesriiki, kus on kõige suuremad probleemid, näiteks noorte tööpuudusega. Eh, need meeskonnad saadeti veebruarikuus nendesse riikidesse selleks, et vaadata, kuidas rahalisi vahendeid oleks võimalik paremini kasutada selleks, et pakkuda noortele töökohti. niisiis, eh, me ei räägi mitte ainult klassikalistest makromajanduslikest kõikvõimalikest äh, järelevalvetegevustest äh, ja toetusest. me räägime ka tõelisest dialoogist ja suhtlemisest majanduspoliitika raames. me räägime sellest, kuidas saada taas äh, säästliku majanduse kasvu teele. lisaks Euroopa poolaasta viimine suurema majandusjuhtimise struktuuri sisse ja arvestades ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiaga äh, on Euroopal väga oluline roll mängida äh, usalduse äh, taastamisel. majanduskasvu ilma usaldus, us-, ilma usalduseta ei ole. ja ilma majanduskasvuta ei ole kriisist võimalik välja tulla. ma tahaksin äh, säästlikku majanduskasvu rõhutada just sellepärast, et äh, Äh, ma arvan, et te kõik olete ka mõistnud seda, et väga oluline on pehmendada neid sotsiaalseid tagajärgi, mida paljud valulikud reformid on mitmetes meie liikmesriikides põhjustanud ning äh, lisaks, et äh, need väga poliitiliselt ambitsioonikad programmid oleksid tõesti teostatavad ja seetõttu me peame olema väga selgesõnalised oma eesmärkides Äh, fiskaalkonsolideerimine ei ole lõppmees, lõppeesmärk omaette ääretult oluline on see, et Euroopa kodanikud oleksid teadlikud meie eesmärkidest, mille poole me tahame nende reformidega püüelda. oluline on see, et nad mõistaksid, milleks tuleb ohvreid eh, langetada. oluline on ka see, et eh, ohverdusi jagataks õiglaselt eh, ning et alati ei pandaks koorem, koormat kõige haavatavamate õlgadele. nüüd ma jõuan oma teise põhiküsimuse juurde, kuidas Euroopa poolaasta saaks ära hoida tulevist, tulevasi kriise? kriise poliitikud ja kodanikud peaksid sellest kriisist õppima seda, et meie majandused on väga tihedalt omavahel seotud. seda nii Euroopa Liidu siseselt kui üleilmselt. mis ühes riigis toimus, toimub, võib suuresti mõjutada kõiki teisi riike ja praegu maailm vaatab äh, seda, mis Eurotsoonis toimub äh, ning mis Euroopa Liidus toimub. Äh, see näitab seda, kui tihedalt on omavahel seotud erinevad majandused üleilmsel tasandil ähm, Euroala on meie üks suuremaid saavutusi ja ma arvan, et ilma selleta oleks meie kriis olnud veel hullem, kui ta oli aga see mudel, mis meil praegu on, toob palju hüvesid, aga teisest küljest äh, nõuab see suurenenud või suuremat vastutust ja seetõttu on väga oluline, et me varase hoiatuse süsteemi parandaksime selleks, et vältida selliseid äh, nii-öelda nakkusefekte, mida me oleme näinud äh, riikide vahel toimumas äh, alates aastat kaks tuhat kaheksa liikmesriikide parlamentide vastutuses on tegeleda selle küsimusega ja, ja nii see jääb ka tulevikus äh, see on selge, kui me räägime demokraatiast ja äh, võimude lahususe printsiibist. oluline on luua platvorm, mille abil oleks võimalik võimalikke ohte võimalikult varakult äh, märgata. Äh, võimalik peaks olema ka teabe korrektne jagamine võimalikult kiiresti Euroopa tasandil tegutsedes panustame me ka liikmesriikide tasandil otsuste tegemisse. see kõik võib olla väga oluline äh, tasakaalunihetega tegelemisel ning ebasoovitavate kõrvalnähtude ärahoidmisel. ma tean, et siin on mureküsimusi ja tundlikke küsimusi Euroopa tasandil oma äh, riiklike plateed, plaanide avamisega seoses, aga mm, Mm, me peame näitama, et me teeme kõik äh, tööd selleks, et liikuda ühes suunas. me ei tohiks kunagi maksta enam kõrget hinda äh, seetõttu, et me ignoreerime seda, kui tihedasti meie majandused on omavahel seotud. Äh, me peame siseturu potentsiaali ära kasutama, me peame majanduskasvu tagama taas Euroopas ja kolmandaks, Äh, kui Euroopa poolaasta tahab äh, panustada äh, positiivselt sellesse kõigesse, siis me peame mõistma, et tegemist on tsükliga. me ei saa seda protsessi juhtida ülevalt alla me saame seda teha ainult siis, kui kõik tasandid, kõik osapooled seda kõike toetavad. ja seetõttu me tervitame erinevate osapoolte seisukohti selles protsessis, ma tervitan veebruarikuisel täiskogul Euroopa Parlamendis välja mm, toodud raporteid komisjon leiab, et olukorda on võimalik tsükli kõikides faasides veel parandada ja seetõttu oleme me äh, majanduskasvu analüüsiga tulnud varem välja, ehk siis eelmise aasta novembrikuus, selleks et liikmesriikide parlamendid ja äh, Euroopa Parlament saaks seda analüüsida enne kevadist ülemkogu. aga on veel võimalik parandada struktuursete meetmete äh, läbiviimist liikmesriikides koha peal ehm, Äh, üle kogu Euroopa Liitu on tehtud suuri edusamme ning hinnatakse ka suuri reforme, mis praegu mitmetes liikmesriikides toimuvad, äh, olen ma siiski sellele vaatamata mures teatud probleemide pärast, mis liikmesriikides on. fiskaalkonsolideerimise vallas on tehtud edusamme, aga äh, majanduskasvu edendavad reformid ei ole veel piisavalt kiiresti ellu rakendatud. maksureform, pensionireform, tööturureform näiteks loomulikult on eh, pilt eh, riigiti erinev, aga eh, nõukogu ja komisjon sellepärast just tegelevadki riigile suunatud soovitustega. tegemist on väga tundliku teemaga, väga keerulise teemaga, aga ääretult vajalik on taastada majanduskasv ja konkurentsivõime. ma loodan, et te olete väga ambitsioonikad ning et te Äh, austada seda, äh, mis Euroopa poolaastas on ära toodud, seda äh, koostöö vajadust, et te mõistate, et Euroopas on vaja viia läbi ref-, reform ja ma loodan, et te mõistate, et see on vajalik üleilmses maailmas. ma loodan, et te mõistate, kui olulised on need eesmärgid, mis Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias on ära toodud. liikmesriikide tasandil tuleb reformidega tegeleda ja reformide olulisust ei tohi hinnata mitte ainult riiklikud parlamendid, vaid ka regioonid peavad seda hindama meie peame ähm, vältima äh, olukorda, kus ühendusriikide äh, vahel puudub äh, valitsusjuhid tulevad siia Brüsselisse, räägivad ühte asja ja siis see ei ole seotud sellega, mis liikmesriikides toimub. sellist olukorda tuleb vältida me peame edendama selleteemalisi arutelusid, me peame eh, tegema koostööd, tõkkeid eemaldama ning kasutama eh, Euroopa integratsiooni kõiki vahendeid, sest see aitab meil tagada töökohti eh, loova jätkusuutliku majanduskasvu ehm, projekti võlakirjad äh, on teema, millest ma kindlasti äh, kõnelen äh, ülemkogul. me peame arutama seda, kuidas oleks võimalik tagada investeeringuid tõukefonde kasutades, Euroopa Investeerimispanka kasutades, erasektorit kasutades, selleks et me saaksime tagada suuremad investeeringud Euroopas näiteks infrastruktuuriprojektidesse, energia valdkonnas, transpordivaldkonnas, digitaalmaailma valdkonnas kui me räägime majanduskasvust Euroopas, siis äh, me ei räägi mitte ainult reformidest, me peaksime rääkima ka investeeringute äh, piisavast äh, määrast Euroopa tasandil ning sellest, kuidas oleks võimalik pehmendada negatiivseid tagajärgi, mis on kaasnenud mõnede meetmetega, mis on võetud. sellega ma tahaksingi lõpetada. ma tahan öelda, et Euroopa poolaasta kujutab endast suurt potentsiaali, mis meil siin Euroopa Liidus on. ta ühendab väga mitmeid meetmeid. me peame kasutama ära kõik võimalused, mis meil on, kõik varad, mis meil on, et seetõttu ma usun, et Euroopa poolaasta äh, äh, äh, saab kaasata riikliku tasandi, Euroopa tasandi ja tagada seeläbi stabiilsuse lühiajaliselt ning keskpikas ja pikas perspektiivis stabiilse majanduskasvu kõikide elementide teadmiste äh, kokkutoomine annab suure võimaluse meile, äh, meie majandust tulevikus tugevamaks muuta. me peame kõiki vahendeid mobiliseerima ja sünkroniseerima ning kõige paremini ära kasutada, kasutama. me peame äh, ka eelarve ja majandusvaldkonna otsuste tegemise ühtlustama Euroopas äh, me peame tegema koostööd Euroopas, te peate olema samamoodi ambitsioonikad ja tagamaks demokraatlik legitiimsus Euroopas, ma arvan, et tänane kohtumine saab äh, olema väga ähm, suureks sammuks sellel teel. ma ootan pikisilmi äh, meie arutelu ja ma tahan äh, ka osaleda omalt poolt selles demokraatlikus arutelus, aitäh! Merci beaucoup, monsieur le president de la komisjon. suur tänu, komisjoni president. nüüd alustame oma arvamuste vahetust. ja nagu äh, ja kuivõrd äh, president Van Rompuy peab lahkuma, siis äh, teeme ettepaneku, et kõigepealt esitame kolm küsimust ja millele president Van Rompuy vastab, seejärel saavad teised sõnasoovijad sõna, neid on palju, nii et ma paluksin kõikidel teie hulgast pidada kinni kõneajast ja piirduda ainult kahe, maksimaalselt kolme minutiga. kõigepealt saab sõna Prantsuse senati finantskomisjoni esimees, suur tänu Äh, lugupeetud äh, presidendid, kallid kolleegid. tänane kohtumine äh, võib-olla on artiklist kolmteist tulevases lepingus, kuid kas oleks võimalik meile öelda, et milline on teie ettekujutus sellest kohtumisest, mis peaks olema korrapärane, kas see saab olema ainult teavitamiskoos kohtumine? Äh, lihtsalt kontaktpunkt, kus räägitakse tehnilistest küsimustest, kas on võimalus äh, luua töögruppe, kas äh, on võimalik teemat süviti käsitleda. ma arvan, et me kõik tahaksime neid täpsustusi kuulda ja veel. mis puudutab neid kontseptsioone, millest on räägitud seoses Euroopa poolaastaga, siis kõik liikmesriikide parlamendid äh, saavad aru, et kasutatud kontseptsioonid muutuvad üha keerulisemaks ja eeldavad üha põhjalikumat makromajanduslikku analüüsi. ja see eeldab, et me moodustame riigis kohe eraldi eelarvekomisjoni. me oleme sa-, ma küsin sageli endalt, et miks ühenduse tasandil ei rakendata sellist lähenemist kaks väidet, mis puudutab äh, majandustsüklit ja struktuurilist tasakaalu ja korrege-, korrigeerimist, kas äh, meil ei oleks mõistlikum kui mitte ainult üks komisjon ei määraks kindlaks arvud ja hi-, ei annaks hinnanguid, vaid hinnanguid annaks mõni väline sõltumatu komisjon. komisjoni neljateistkümnenda äh, veebruari äh, raport, mis käsitleb häiremehhanismi, nagu paljud teised, äh, leian ka mina, et asjaolu et äh, on äh, rakendatud äh, määra kuus protsendipunkti SKP-st samal ajal kui praegu juba Saksamaagi ületab viit koma üheksat protsenti, kui irooniliselt öelda võib-olla me võiksime äh, rakendada neutraalseid äh, võrdlusaluseid, äh, välist neutraalset ekspertteadmiste kogu ja see oleks ehk kasulik ja meil suur tänu. suur tänu. härra Marini olen kindel, et meie kaks äh, esinejat vastuvad teile, proua Muriel Kringels, äh, finantskomisjoni ja eelarvekomisjoni äh, esimees Belgia esindajate kojast. tahaksin avaldada tänu president Van Rompuyle ja härra Barrosole, et nad on tulnud tänasele mõttevahetusele ja loodetavasti äh, teie pingutused kannavad ka lähitulevikus vilja, tahaksin äh, pöörduda peamiselt härra Van Rompuy poole äh, Euroopa poolaasta tegeleb majandusjuhtimisega, kuus pakett on juba rakendunud ja mina tahaksin juhtida tähelepanu ajakavale, mis puudutab eelarvekavasid föderaalri-, föderaalriikides, nagu Belgia, on väga raske selliseid tähtaegi täit-, täita, sellepärast et äh, läbirääkimised äh, erinevate föderaalriigi üksustega võtavad oma aja ja äh, sellele tahtsingi juhtida teie tähelepanu ja siis veel esimene raport, mille komisjon üheteistkümnendal veebruaril avaldas häiremehhanismide kohta, on seadnud endale eesmärgiks riskiolukorra tuvastamise liikmesriikides. üllatav on see, et komisjon lähtub konkurentsivõime kontseptsioonist, kuid ei võta arvesse teadusuuringute, uuringute, uuringute valdkonda, energeetika valdkonda, mis samuti mõjutavad äh, konkurentsivõime olukorda, samuti äh, tööhõivega äh, seotud kaalutlused on jäetud kõrvale, loomulikult tööpuudus on praegu kõrve ja sotsiaaldimensioonid või sotsiaaldimensioon võib samuti makromajanduslikku tasakaalu ohtu seada ja seda iseäranis vaesust soodustades komisjon keeldub uurimast riike, kus on suur riigieelarve ülejääk ja keskendub hoopis teisele teistele kõrvalkarnete gruppidele ja tahtsin juhtida teie tähelepanu ka sellele, et Euroopa poolaasta mõiste on arenenud, alguses räägiti sellest, et tegemist on majanduskasvu iga-aastase hindamisega, mis lähtub Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkidest. nüüd lähtutakse ka häiremehhanismi äh, algatustest ja nüüd on tegemist on tööstuspoliitiliste eesmärkidega liikmesriikides, mida samas majanduskasvu analüüsis ei kasutata ja komisjon öö, pöörab tähelepanu ressursside tõhusale kasutamisele äh, ning teised olulised äh, teemad, äh, mida on varem käsitletud, võitlus vaesuse vastu ja nii edasi, ei, on tähelepanu alt kõrvale jäänud ja kärped on viinud meid steriilse Euroopa ühtlustamise poliitika juurde. Salvador Garriga Euroopa Parlamendi eelarvekomisjonist. suur tänu, president. mina tahaksin tõstatada ühe teistsuguse küsimuse. mina olen Euroopa Parlamendi eelarvekomisjoni liige. Euroopa poolaasta on riiklike eelarvete ja, jaoks tähtis ja ma arvan, et et nüüd see meetod, kus riiklik eelarve esitletakse komisjonile, on huvitav, aga siis tekib ka küsimus, kas me tõesti peaksime tõesti kõikide liikmesriikide eelarveid koordineerima ja ka Euroopa Liidu eelarvest kaheksakümmend protsenti läheb liikmesriikidele ja samal ajal Euroopa Liidu eelarvevahendid tulevad liikmesriikide eelarvetest või vähemalt peavad liikmesriikide parlamendid andma heakskiidu me alustame eelarve läbirääkimisi juba aprilli-maikuus ja kuskil novembrikuus toimub lepitusmenetlus ja see protseduur pole üldse mitte lihtne, sest kahekümne seitsme liikmesriigi vahel tuleb kokkuleppele jõuda ja kohe-kohe varsti on liitumas ka kahekümne kaheksas liige ja nüüd tuleb meil seda kõike teha majanduspoolaasta raames. meil on erinevad kriteeriumid selleks, et äh, väljaminekud kategooriatesse jagada. me, üheks kriteeriumiks on see, et peab looma Euroopa lisandväärtust äh, ja peale selle peavad ka liikmesriikide parlamentide eelarvekomisjonide liikmed meie ettepanekud heaks kiitma. seepärast on väga tähtis see, mida ütlesid härra Van Rompuy ja äh, härra Barroso. Euroopa Liidu eelarve peab lisandväärtust tagama selleks, et oleks võimalik näha ka liikmesriikide prioriteete ja ka vastupidi, meil tuleb vaadata ka liikmesriikide eelarveid ja nende vajadusi du Conseil. suur tänu, kallis kolleeg, lugupeetud ülemkogu president, suur tänu. kuulasin tähelepanelikult erinevaid küsimusi. kui ma võin öelda, et minu ülesanne siin on lihtne, sellepärast et ma võin viidata siin liikmesriikide parlamendi ja Euroopa parlamendi esindajate äh, vahelisele mõttevahetusele või Euroopa Komisjonile. Äh, ma pean äh, nende ees vastutust kandma, kuid paar kommentaari siiski. artikkel kolmteist uuest lepingust Äh, mida, mille üle te hakkate arutlema ja mida te ratifitseerite, see jätab tegelikult äh, liikmesriikide ja Euroopa Parlamendi äh, koostöövormi täiesti vabaks. seda teadlikult, see mitte meie ei pea lepingutes otsustama sellise koostöövormi üle, aga asjaolu, et me tunnustame seda koostööd, on oluline. vastastikune sõltuvus, see, et me oleme selle koostöö äh, välja toonud, on äh, poliitiliselt tähtis. nii et teie ülesandeks jääb äh, end otsustada, kõige sob-, organiseerida kõige sobivamal moel et parimal võimalikul moel meie koostööle kaasa aidata. mis puudutab aga autonoomsete üksuste loomist, et erinevaid parameetreid hinnata, ma eeldan, et komisjon, aga parlamendikomisjon Euroopa Komisjon räägib ise, president, tema president räägib iseenda nimel aga loomulikult Euroopa Komisjon ei tegutse ju äh, mingisuguses vaakumis. Euroopa Komisjon äh, kuulab, loeb, arutleb äh, teemade üle. ja lõpuks kõigest sellest lähtudes esitab oma ettepaneku ja tänu läbipaistvusele ning soovides tagada võimalikult suurt juurdepääsu, oleme me otsustanud konkreetsed arvud äh, määratleda. kui me jätame valiku äh, riikidele, siis äh, siis tekivad täiesti ebavajalikud arutelud. komisjon tegutseb äh, sõltumatult, äh, aga teeb äh, koostööd loomulikult teadusuuringutega tegelevate institutsioonidega ja nemad ja, ja määratleb oma määrat-, määratluse, millest lähtuvalt meie töötame. mis puudutab tähtaegu, siis jah Belgia tõesti on äh, keerulise ülesehitusega riik, aga mitte ainus selline keerulise ülesehitusega riik. Euroopa Liidus on mitmeidki föderaalriike, Saksamaa, Austria, Belgia, Hispaania, teataval määral ka, ka mõned teised riigid. Äh. nii et äh, ajakava üldine ajakava on küll olemas, aga näiteks sel aastal Euroopa Komisjon äh, alustas äh, majanduskasvu analüüsiga väga vara, juba novembris esitati majanduskasvu analüüs. nii et äh, ettevalmistusaeg oli pikk ja see muudab tööprotsessi lihtsamaks, me teame, et mõningates riikides äh, toimusid valimised äh, parla- ja valitsus moodustati hilja, see on loomulikult eriolukord, aga üleüldiselt äh, novembrist alates saab tööd alustada niiviisi, et reformikavad on aprilliks paigas ja stabiilsuskava ka ja seda ka keerulise ülesehitusega föderaalriikides. mis puudutab konkurentsivõimet, siis jah, õige tasakaalu saavutamine on alati keeruline, millised on head näitajad konkurentsivõime puhul. ma tean, et mõnedes riikides, mida võib-olla teie tunnete isegi paremini kui mina, on seadused, mis käsitlevad konkurentsivõimet ja määravad parameetrid konkurentsivõime määramiseks ja ka Euroopa Parlament on sel üle hääletanud. ma võin teile tuua ka näiteid kolmeteistkümnenda veebruari komisjoni raportist räägitakse konkurentsivõimest, aga ei käsitleta ainult äh, konkurentsivõimet, räägitakse ka teistest parameetritest, räägitakse ko-, küll konkurentsivõime kaotusest, aga seda näiteks innovatsioonivõime puudulikkusest tingituna. nii et jah, konkurentsivõime on näitajate tabelis üks näitaja ja kuid üldhinnangus, kui hinnatakse eksporti, importi ja nii edasi, võetakse arvesse ka teisi elemente, mis on äh, pööratud rohkem äh, kvaliteedile, ka äh, toodete kvaliteedile, mitte ainult üldistele näitajatele. ja viimased küsimused millele pigem vist peaks vastama komisjon, parlamendid, liikmesriikide eelarved, Euroopa Parlamendi eelarve, need on kõik erinevad teemad. ja parlamendikomisjon selgitab paremini kui mina, milles need erisused seisnevad, aga Euroopa eelarve on tegelikult investeeringute eelarve ja loomulikult äh, finantseerimise osas äh, liikmesriikide panus on äh, suur, selles pole kahtlustki, mõned leiavad, et see osa on liiga suur ja et kõike tuleks seda muuta, hankida e-, eelarve teised tuluallikad, aga ennekõike on ühenduse eelarve siiski investeerimise eelarve liikmesriikide eelarved on oma olemuselt hoopis teistsugused väga paljudes liikmesriikides, neljakümnes, viiekümnes protsendis liikmesriikides räägitakse tarbimisest, kulutustest ja ja, ja kokku samas, kui me räägime ka äh, mahust, siis Euroopa Liidu eelarve on üks protsent Euroopa äh, Liidu SKP-st ja valitsemissektori kulutuste äh, keskmine liikmesriikide SKP-st on äh, keskmiselt viiskümmend protsenti, nagu siis näete, ka, ka kvantitatiivselt äh, on eelarved tegelikult üksteisest äärmiselt erinevad. aga ka kvalitatiivselt, kvalitatiivselt. Euroopa Liidu eelarve on hoopis teistsugune kui liikmesriikide eelarved. nii et äh, nende eelarvete ajaline kooskõlastamine ja üheajastamine äh, ei ole nii olulise tähtsusega. Need oleksid minu vastused kolmele küsimusele, kuid äh, kordan veel üle Euroopa Komisjoni president oma pädevustest lähtudes on võib-olla õigem nendele küsimustele vastaja. suur tänu. Très bien, merci, Monsieur le Président du Conseil européen. Suur tänu, lugupeetud ülemkogu president, ma tänan teid vastuste eest ja äh, lubame teil nüüd meie seast lahkuda. Äh, teen teile ettepaneku, et jätkame siis äh, küsimuste esitamist ja president Barroso vastab pärast korraga kõigile. nii et jätkame ja esitage küsimusi kiiresti, ärge ületage oma kõneaega, siis saame sõna anda rohkematele sõnasoovijatele. ja kõigepealt annan sõna eelarvekomisjoni äh, esindajale, äh, Soomest äh, Eduskunda esindajale. palun, suur tänu. kui euro loodi ja kirjutati alla stabiilsuse kasvupaktile, siis ma arvan, et kõik teadsid, et oleks oluline, et sõlmitakse ka euro päästmise kokkulepe kui seda ei saavutata, siis äh, seisame probleemid siis ilmitsi aga äh, äh, eelarve, aga äh, kokkuleppest ei peetud kinni, sellest tekkis kriis ja seetõttu me peamegi rääkima praegu kriisist. stabiilsuse kasvupaktist kinnipidamise puudumine tähendab ju ka tegelikult seda, et Euroopa Liidu õigust on rikutud. nüüd on komisjon teinud ettepaneku kuus paketi, kakskümmend paketi eelarvedistsipliini raamistiku kohta. kõik ettepanekud on väga toredad, aga need on väga keerulised ja ma kujutan ette, et äh, Euroopa Kohtus äh, hagi alustades äh, läheb kaks-kolm aastat ja kui ja samas turud langetavad oma otsuseid sekundi või, või tunni jooksul, äärmisel juhul kahe päeva jooksul. mina arvan, et meie eeskirjad peaksid olema lihtsad ja tõhusad. kas oleks võimalik, väga paljud riigid soovivad euroalaga liituda, kas oleks võimalik, et kui SKP kui äh, majanduskasvu ja stabiilsuspakti on kolm aastat rikutud, siis tuleb euroalast välja heita. tekib, äh, pole enam sellist Euroopa Liidu eelarvepädevuse äh, organite konflikti. kõik teavad, et kui kolm aastat on eeskirju rikutud, siis heidetakse nad välja. kas see pole hea ettepanek? kas võiksite seda toetada? aitäh! Merci pour cette idée provocante suur tänu selle provotseeriva küsimuse eest. kuid peame meeles pidama seda, et kui ma ei eksi, siis kõik euroala liikmed, euro, kõikidest euroala liikmetest on ainult Soome algusest peale kõikidest kriteeriumitest alati kinni pidanud. isegi Soomel oli selline öö, äh, oli hetki, kus eeskirjadest kinni ei peetud, tuleb kommentaar. jah. võib-olla küll, jätkame Skandinaaviaga, meie usinate, tublide õpilastega. aga sedakorda euroalast väljaspool olev riik, Rootsi Riksdag, esindaja proua Elisabeth Svanson. suur tänu härra president, ma tänan Euroopa Parlamenti selle eest, et algatati see tähtis arutelu. mina tahaksin rohkem teada saada selle usalduse kriisi kohta. mingil määral on tegemist krii-, majandus- ja võlakriisiga, aga teiselt poolt on meil ikka üha rohkem ja rohkem tegemist ka usalduskriisiga. ja seepärast tuleb meil keskenduda rohkem sellele, et parandada usaldust rahvamajandusse Euroopa majanduspoolaasta on üheks tähtsaks meetmeks usalduse loomisel, kuid usaldust on võimalik saavutada ainult siis, kui me saame ellu rakendada vastu võetud otsuseid, näiteks seda kuuikpaketti või nüüd seda uut kaksikpaketti, mida praegu välja töötatakse. meil tuleb tagada eelarve tasakaal kõikides liikmesriikides, hoolimata sellest, kas nad on euroala liikmed või mitte ja samal ajal tuleb arvestada riiklike parlamentide suveräänsusega. me kõik soovime suuremat majanduskasvu Euroopas, meil tuleb vaadata tulevikku, aga samal ajal tuleb äh, meil muretseda ka selle pärast, kui näeme ikka ja jälle sellist äh, äh eelarvepoliitikat, millega üritatakse majanduskasvu suurendada, kuid tegelikult see ei õnnestu. kui näiteks meil on tegemist haavaga, siis haav tuleb kõigepealt puhastada, enne kui äh, hakatakse verejooksu peatama. jah, võib-olla see puhastamine on valus, aga see tuleb läbi viia ja majanduskasvu puhul oleks näiteks siin lahenduseks siseturu lõpuleviimine. siseturg kujutab endast suurt potentsiaali, siin meil ei ole isegi mitte mingeid suuri laastavaid meetmeid vaja. meil on vaja lihtsalt keskenduda prioriteetidele, meil on vaja keskenduda stiimulitele, tuleb hoolitseda selle eest, et riiklikud eelarved on korras ja siis on võimalik ka majanduskasvu saavutada. tahaksin teada, kas olete minuga samal nõul? Uh, je donne maintenant la parole à monsieur suur tänu ja sõna saab Alessandro Serkas Euroopa Parlamendist, äh, sotsiaaldemokraatia koordinaator. suur tänu, president, komisjoni president ma tahaksin rääkida töökohtadest ja sotsiaalsetest äh, mõjudest ja sellest, kuidas kesk- ja pikaajalises perspektiivis oleks võimalik äh, äh, välja töötada visiooni, sest saavutatu on väga kaugel sellest, mida kodanikud meilt ootavad. tahaksin alustuseks veel öelda, et Euroopa kodanikud eelkõige peavad aru saama tasakaalust, mis peab valitsema majanduspoliitika ja sotsiaalpoliitiliste mõjude vahel. ma loodan, et kevadine ülemkogu seda ka väga selgelt välja toob. lugesin ülemkogu viimaseid järeldusi ja mulle jäi mulje, et järjest rohkem hakatakse panustama tasakaalule Euroopa kodanike probleemidega tuleb arvestada, eriti just siis, kui me räägime töökohtadest ja noorte tööpuudusest. kui me seda ei tee, ei võeta meid tõsiselt. parlament, nii nagu parlament äh, suure häälteenamusega juba ütles, äh, soovime me, et kevadisel ülemkogul meid ka tõesti ära kuulatakse töökohtade puudus, eriti just noorte tööpuudus, on suureks probleemiks. tegemist on sama pakilise probleemiga kui ülejäänud probleemid, millega viimasel ajal oleme tegelenud. mõtlen siin finantskriisi. liikmesriikide eelarvete tasakaal on tähtis, aga samal ajal on tähtsad ka noored, kes otsivad töökohta, miljonid noored seejuures. lõpetuseks tahaksin tulla viieteistkümnenda veebruari kohtumise järelduste juurde. me ei tohi ära äh, kahe silma vahele jätta ka strateegilist äh, perspektiivi, nimelt kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärke. meil on vaja pikaajalisi eesmärke, sest kui me need silmist kaotame, sadume veelgi suurematesse probleemidesse. me ei taha ju lihtsalt mingeid suvalisi töökohti luua, me ei taha luua äh, ajutisi töökohti, vaid me tahame kestvaid töökohti kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia raames luua. The... suur tänu, William Skash, Euroopa järelevalvekomisjoni esimees äh, House of Commonsist. Um... Uh, uh, suur aitäh! ma arvan, et väga oluline on see, et ma räägiksin, mis mul hingel on, äh, kuna tegemist on väga olulise kokkusaamisega ja ma teen seda väga lühidalt. Äh, põhida-, põhimõtteliselt äh, ma kuulasin ära selle, mida härra Barroso, härra Van Rompuy ütlesid, nad rääkisid demokraatiast ja nad kõnelesid Äh, demokraatlikust legitiimsusest. aga ma pean ütlema, et äh, see on üks äh, selline asi, mille puhul meie Ühendkuningriigi parlamendis oleme väga mures. kahekümne viie liikmesriigi lepe on tõend Äh, selle kohta, et äh, rikutakse Euroopa äh, õigusriigi põhimõtted, tegemist on väga tõsise küsimusega. lisaks sellele, kui ma kuulen seda, et liikmesriikide parlamendid, nagu härra Rampoi väidab, on muutunud Euroopa institutsioonideks, siis mina ei saa sellega küll nõus olla. kui me räägime küsimustest nagu äh, raha kulutamine või maksuküsimus, siis äh, Äh, see on küsimus, mis tuleb äh, lahendada riiklike manifestide põhjal. me ei saa ühelt poolt öelda, et me tahame rohkemat Euroopat äh, ning kordame seda mantrat pidevalt ja pidevalt, kui tegelikult on täiesti ilmselge et kui me võtame arvesse praegust kriisi, et tegelikud probleemid tulenevad just demokraatliku legitiimsuse puudusest ning austuse puudusest liikmesriikide parlamentide poolt vastu võetud otsuste vastu. ja lisaks äh, ma tahaksin öelda lõpetuseks äh, seda, et riikliku identiteedi küsimus ning äh, riikliku otsustustegemise protsessi küsimuses. küsimus ei ole abstraktne küsimus, tegemist on küsimusega, mis puudutab igapäevast praktilist vabadust. see puudutab hääletajate, valijate vabadust ise otsustada, millist valitsust nad tahavad ja kui me räägime rohkemast Euroopast kui eh, probleemi põhjus ja ma eh, räägin seda inimesena, kes eh, uskuge või mitte, usub, kelle isa äh, tapeti äh, sõjas, äh, mil ta võitles vabaduse eest, et see, mida meie usume, on vabadus, mis tuleneb üksikvalijast ja tema sooviavaldusest valimistel tegemist ei ole äh, mm, teoloogiaga, tegemist on küsimusega, mis mõjutab inimeste igapäevaelu ning probleemi allikaks äh, on midagi, mida keegi ei taha tunnistada. nimelt see, et need lepingud nõuavad uuesti läbirääkimist ja läbivaatamist selleks, et tulla selle esimese vabaduse põhimõtte juurde tagasi ning et anda meile tagasi see demokraatia, mis meilt on ka ära võetud, aitäh! Merci, mon cher collègue, monsieur le président suur tänu, kallis kolleeg. kindlasti komisjoni president Barroso vastab teile õige pea. aga te peaksite olema rahul, siin on ju kohal kõik rahva valitud esindajad, kõik demokraatlikult valitud, legitiimselt valitud esinevad ja äh, mis puudutab teie isiklikku leina, siis see lein, äh, seda leina jagame me kõik ja just nimelt selleks, et seda leina mitte juurde põhjustada, üritamegi Euroopat üles ehitada. härra Alevras Atanasio Kreeka parlamendist. Like... suur aitäh, lugupeetud esimees, ma tahaksin omalt poolt ka mõned kommentaarid teha, kõigepealt ma mõistan, et ei tohi olla vastuväiteid eh, peamistele eesmärkidele, eh, mis uue paktiga on seatud. ma mõistan, et see on Euroopa Liidu jaoks väga olulise tähtsusega ja Eurotsooni riikide jaoks väga olulise tähtsusega. nimelt võidelda tuleb eelarve puudujäägi vastu, võla vastu tuleb võidelda. aga probleem seisneb selles, et meie ees on uus projekt, eh, mis ei ole väga populaarne ja see ei saa olla väga populaarne, sellepärast et äh, praegusel ajahetkel me peame võitlema võla vastu, aga see tähendab seda, et me peame äh, leidma lahendusi majanduslanguse peatamiseks. paljudes Lõuna-Euroopa riikides on tegemist majanduslangusega, mis on väga tõsine, äh, mis hävitab inimeste elusid ning meil ei ole selle jaoks lahendusi. see ongi peamiseks küsimuseks see on peamine küsimus, äh, mis on seotud Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu strateegiaga ja see on see, mis äh, ei muuda seda projekti populaarseks. jah, tegemist on tehnilise küsimusega, tegemist on äh, hea tehnilise projektiga, aga tegemist ei ole poliitilise projektiga. tegemist ei saa olla poliitilise projektiga, kui sakslaseid survestatakse pidevalt rohkem maksma ning Äh, äh, kreeklasi survestatakse järjest rohkem tegema selleks, et äh, finantsabi saada. ma tean, et meil on vajadus sellise eelarvedistsipliini järele, aga siin ei ole toodud välja see, kuidas tagada sotsiaalkaitse, meil ei ole ühtseid standardeid sotsiaalkaitsele Euroopa Liidus, see on probleem ma mõistan, et meil on vaja teatud ühtseid põhimõtteid, ühtseid standardeid eh, sotsiaalkaitse eh, valdkonnas Euroopas, Eurotsoonis ja ilma selleta ei ole meil võimalik tulla välja eh, kestlike lahendustega meie kodanike jaoks, aitäh! suur tänu, härra Klena, kes esindab Poola senatit panie przewodniczący! szanowni państwo! lugupeetud esimees lugupeetud daamid ja härrad! eelmisel aastal läks Poolal päris hästi. majanduskasv oli neli protsenti. ka see aasta on ennustuste kohaselt äh, hea aasta. ja see on üks põhjusi, miks meie praegusel hetkel äh, Äh, langetame tõsiseid ja keerulisi reformiotsuseid sellistes valdkondades nagu äh, riigi rahanduse konsolideerimine ning äh, pensionide reform. me leiame, et need reformid on väga vajalikud, vaatamata sellele, et majanduskasv on meie riigis päris hea, me ei taha tulevikus kriisi sattuda ja seetõttu meie toetame Euroopa majandusjuhtimise poolaastat kui viisi Eurotsooni majanduse juhtimiseks ja haldamiseks me leiame, et Euroopa majanduse juhtimise poolaasta on väga hea vahend eelarve koordineerimise valdkonnas. kõik liikmesriigid on teadlikud eh, nendest küsimustest, millega erinevad liikmesriigid silmitsi peavad seisma. Eh, tänu sellistele kohtumistele nagu täna siin on meil võimalus eh, kogemusi ja seisukohti vahetada. kõik need otsused, mida Poola ja teised liikmesriigid ehm, võtavad, on avatud oma loomult. Euroopa poolaasta muudab liikmesriikide parlamenti liikmesriikidel lihtsaks äh, dialoogis osaleda ka riiklikul tasandil ja seda juba väga varajases faasis. kui liikmesriigid äh, Euroopa Liidu kontekstis tegutsevad, äh, see on väga positiivne areng. riikide parlamendid otsustavad riikide eelarvete üle Euroopa Liidus peame me leidma tasakaalu makromajanduslike poliitikate ning fiskaalpoliitikate vahel. me peame suutma edendada majanduskasvu ja luua töökohti. me oleme kuulnud, kuidas kolleegid on sellest juba rääkinud, aga samal ajal me peame tagama stabiilsuse eh, liikmesriikide eh, riiklikes rahakottides ideaalis peaksid äh, tulud ja kulud vastavuses olema riiklikes eelarvetes. liikmesriigid peavad seetõttu äh, kõige sellega seonduvat arvesse võtma. Poola äh, usub riigi rahanduse konsolideerimisse ning reformide läbiviimise kiirendamise ja seda me Poolas ka praegu teeme. meil on vaja tagada äh, riigi rahanduse konsolideerimise kiirus ja see tuleb panna vastavusse erinevate liikmesriikide vajadustega. Äh, seda selleks, et mitte äh, alla suruda majanduskasvu ja seetõttu on väga oluline liikmesriikide eh, toimetulekut eh, hinnata ning eh, eesmärke nende jaoks paika seada. me tervitame seda, mida komisjon on öelnud ma pean silmas seda, et ei ole ühtset lahendust kõigile iga üksik kava või programm peaks olema eraldi välja töötatud ning see peaks olema kohaldatud erinevate liikmesriikide olukorrale. me leiame, et liikmesriikide õigusaktid peaksid äh, sisaldama mehhanisme, mis äh, võimaldaksid äh, stabiilsus- ja majanduskasvu paktis kriteeriumidest kinni pidada ääretult oluline on keskenduda äh, ennetavatele meetmetele, mis selles paktis on äh, ära toodud ja seda selleks, et äh, tulevasi kriise ära hoida, selleks, et edendada majanduskasvu ja seda vastavalt Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiale. Poola ei kuulu Eurotsooni, aga Eurotsooni äh, murettekitavad arengud äh, avaldavad mõju ka meie riigile ja teistele riikidele, mis asuvad Eurotsoonist väljaspool. ja seetõttu on Eurotsooni jaoks vaja rangemaid reegleid ja Euroopa Liidu jaoks tervikuna samamoodi, aitäh! kallid kolleegid ja viimane sõnavõtja praegusel hetkel härra, proua härra Van Jokk. Nokk Euroopa Parlamendist. Euh, suur tänu, äh, esitaksin küsimuse komisjoni presidendile. Nendes riikides, kus äh, eelarve konsolideerimine on õnnestunud, äh, on olnud võimalik kasutada vahetuskursi kohaldamist euroalas, aga see ei ole võimalik, sellepärast et tegemist on ühisrahaga ja sellistes tingimustes äh, struktuuripoliitikat äh, rakendades äh, võib tekitada negatiivseid tagajärgi ja kui kõik kurssi muutes võib meie Euroopa nõudlus, nõudlus kannatada ja me teame, et praegu seisame silmitsi konkurentsi probleemiga ja äh, konkurents, konkurentsivõime sõltub investeerimisest ja eelarvepoliitika äh, on väga tähtsal kohal. Äh, täna räägime Euroopa poolaastast ja härra Van Rompuy tuletas meile meelde, et meil on siin tõeline investeerimiseelarve, aga see piirdub ainult äh, ühe protsendiga. ja kui euroala äh, tähtsamate riikide öö, äh, investeerimise eelarvest võtta, siis see on ka kolm kuni viis protsenti SKP-st investeerimiseks, ma mõtlen täpsemalt. ja ennustatakse, et majanduskonjunktuuri seisukohast on järgnevad aastad keerulised, majandus küsimustes, kuid kas kaalutakse investeeringute muutmist selleks, et Euroopas majandusele uut hoogu sisse puhuda. suur tänu <laughs> palun, Euroopa Komisjoni president, teil on sõna, suur tänu kõikide küsimuste eest ja nüüd Äh, ei ole minu ees mitte ainult Euroopa Parlament, äh, vaid mul on au kohtuda ka rahvusparlamentide esindajatega ja kui äh, mind valiti minu liikmesriigi parlamenti, olin kahekümne üheksa aastane ja võin kinnitada, et poliitiline mõttevahetus on mulle meeltmööda Äh, mõningatele küsimustest äh, härra Van Rompuy juba vastas, aga kommenteeritaksin siiski äh, ka omalt poolt. proua Bjergens, viitasite mõningatele olulistele asjaoludele, võin teile kinnitada, et et oma riigipõhistes soovitustes iga kord, kui koostame majanduskasvu analüüsi, siis ei hakka me ju kõiki Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia elementi kordama, meil on juba majanduskasvu strateegia, see on Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia, ega me siis ei hakka kogu seda kataloogi üles loetlema iga kord, kui me teeme ettepaneku komisjoni poolt. rääkisite, meil on oma meetmed tööstuse öö, vaesusevastase võitluse kohta, kõik see on kirjas Euroopa Liidus kahe, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias ja kuivõrd me räägime praegu poliitiliselt, tegemist on poliitilise mõttevahetusega, siis ma võin öelda, et mitte ükski öö, et riigid ei lepiks mitte kunagi seda, et Euroopa tasandil seataks konkreetsed eesmärki vaesusevastases võitluses. Äh, nii öeldi alguses, mina pidin saavutama, võitlema tõeliselt selle nimel, et meie Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias oleks ka vaesusevastase võitluse ja innovatsiooni konkreetsed eesmärgid strateegia kaks tuhat kakskümmend äh, ja need suurprojektid, äh, ma ei hakka neid kõiki üles loetama, need suurprojektid on üks oluline osa meie Euroopa poliitikast. praegu majanduskasvu analüüsis oleme keskendunud äh, konkreetsetele aspektidele, kuid praegu oleme alustanud läbirääkimisi liikmesriikidega, pärast koostame soovitused, mis on riigipõhised ja ma tean, et teie ja ma võin teile kinnitada, et kõik need olulised teemad, mida te puudutasite, on arvesse võetud. tööstus, kui tööstusega on seotud probleeme, siis räägime kindlasti tööstusest, räägime tootmiskuludest räägime sellest, milline on iga liikmesriigi osa ekspordi näitajates, räägime ka äh, erasektori krediidist ja äh, krediidikriisi vastasest võitlusest. härra Marini. Äh, teile ütleksin, et ülemkogu käigus äh, hiljem euroala riikide esindajatega rääkisime, et kes peab koostama analüüsi, kes peab järelevalve eest hoolt kandma. ja järeldus, äh, otsus, mille langetasid liikmesriigid ja minu arvates õigusega on, et loomulikult see peaks olema komisjon, sellepärast et komisjon on sõltumatu liikmesriikidest. kui me iga kord, kui tekib mingisugune probleem, moodustame uue organisatsiooni, uue loome, uue üksuse siis äh, nagu paljud teist õigusega ütlesid, juba praegu on süsteem keeruline, aga sellisel juhul äh, muutuks äh, meie süsteem, meie ülesehitus täiesti mõistetamatuks. ja meie lähtume aluslepingutest ja me paluksime kõikidel liikmesriikidel ja liikmesriikide parlamentidel austada neid institutsioone, mis on loodud ühiselt. liikmesriigid lõid Euroopa Komisjonid. Äh, meil on Euroopa Parlament, keda valitakse otse, demokraatlik legitiimsus on täiesti olemas, meil on oma keskpank, sõltumatu keskpank, meil on Euroopa Kohus, sõltumatu Euroopa Kohus. ja mõnikord on mul tunne, ma ei ütle, et see olete teie, et äh, et äh, inimesed lihtsalt ei saa aru, et meil on juba sõltumatud institutsioonid äh, ja tahetakse lihtsalt luua uuesti sõltumatuid institutsioone, mis tegelikult lihtsalt õõnestaksid Euroopa institutsioonide legitiimsust ning muuduksid süsteemi, mis on juba praegu raskesti mõistetav, täiesti äh, arusaamatuks liikmesriikide süsteemid Äh, on demokraatlikud, kuid ka Euroopa institutsioonid, kõik loodi lähtuvalt aluslepingutest, mis üks, ühehäälselt liikmesriikide poolt vastu võetud ja see ongi üks esindust demokraatia põhimõtteid. ja Soome äh, kasutas äh, väga provokatiivset keelt ma tahaksin öelda, et liikmesriigid, nagu te teate ähm,, kiitsid heaks selle leppe, kahekümne seitsme liikmesriigi vahel seda ei olnud võimalik teha, nagu te teate, aga kiideti heaks see fiskaalkokkulepe, äh, kus on ära toodud selged reeglid eurotsoonile ja see ei puuduta mitte ainult seitseteist äh, eurotsooni liikmesriiki, vaid praktiliselt kõiki liikmesriike, välja arvatud üks või kaks ähm, ühesõnaga, peaaegu kõik liikmesriigid otsustasid nende reeglitega liituda. ja seetõttu võib äh, põhimõtteliselt tahtnud äh, alati öelda, äh, et kõiki võimalusi võib äh, arutada väga pragmaatiliselt ja ma sain aru, et te olete pragmaatiline poliitik, aga igal juhul see kõik reaalsuses ei toimi, sellepärast et meil on alusleping, aluslepingu ülevaatamine oli väga keeruline, seda me teha ei suutnud ja sellepärast liikmesriigid otsustasidki uue leppe sõlmida ja mitte üle vaadata olemasolevat aluslepet. seetõttu tehkem tööd praeguste reeglitega ja kasutagem Äh, selle potentsiaal ära, äh, tehkem kõik selleks, et, et reeglid oleks nüüd ellu rakendatud võimalikult hästi. Äh, kõik see, mida ütles Rootsi esindaja, sellega ma saan olla nõus nii tõesti ongi. me peame mõtlema sellele, kuidas süvendada siseturgu, ära hoida äh, tõkkeid, äh, mis on äh, takistuseks majanduskasvule ja me peame vaatama ka, kuidas riigi rahandus jätkusuutlikuks muuta, sellepärast et tegemist on tõesti usaldust puudutava probleemiga. Euroopa Liidus ja Eurotsoonis ei ole ilma usalduse taastamiseta võimalik edasi liikuda ja seetõttu on ääretult oluline see, et kõik liikmesriigid tegeleksid äh, ülemäärase eelarve puudujäägi küsimusega äh, ning äh, jätkusuutliku võlakoormuse küsimusega, see ei puuduta mitte ainult Eurotsooni riike, vaid riike ka, kes asuvad Eurotsoonist väljaspool. tegemist on kriitiliselt tähtsa küsimusega, me teame, et see on poliitiliselt väga oluline ja et see kõik on ka sotsiaalselt sageli väga valulik ja seetõttu ähm, Äh, on vaja lisaks e, e, riigi tasandil ka Euroopa tasandil poliitilist arutelu selles küsimuses. mul on hea meel selle üle, et äh, viimasel ametlikul ülemkogul avaldasid riigijuhid ja valitsusjuhid äh, poolehoidu sellele, et tegeleda siseturu rakendamise küsimusega ma tahaksin öelda, et kui komisjoni ei oleks, siis ei oleks meil enam siseturgu. ma ma võin teile oma äh, kaheksa-aastase kogemuse põhjal seda väita äh, oma ametis. Äh, seda sellepärast, et valitsuste Mm, kiusatus on teistele reegleid äh, peale suruda, aga ise neid mitte austada. tegemist on äh, väga äh, sagedasti esineva kiusatusega ja on tõeline oht, et poliitikat hakatakse renatsionaliseerima ja seda siis, kui meil ei ole ühtseid reegleid ja institutsioone Euroopa tasandil. me oleme näinud nii palju protektsionismi mm, kehtestamise püüde äh, ja seetõttu on meil vaja tugevaid äh, institutsioone äh, keskmes selleks, et tagada võrdsed võimalused kõigile äh, siseturul. komisjon on valmis seda kõike tegema ja samal päeval, kui me kõige suurema ja kõige väiksema liikmesriigi suhtes algatasime rikkumismenetluse äh,, oleme selle küsimusega tegelenud, Saksamaa ja Kreeka suhtes me samal päeval alustasime rikkumismenetlusega ja Äh, ma tahaksin näha, kas on veel institutsioone, kes äh, suudavad kasutada sellist ähm, erapooletust äh, oma tegevuses ja otsustes, nagu komisjon seda on suutnud teha. nüüd härra Tširkase äh, küsimus, mis puudutas tööpuudust. ma arvan, et teil on õigus äh,. sageli pööratakse rohkem tähelepanu äh, finantsaspektidele kui tööhõivet puudutavatele küsimustele. ja ma võin äh, siinkohal tuua hea näite. kahe tuhande üheksandal aastal äh, tegin mina valitsusjuhtidele ja riigipeadele ettepaneku äh, kutsuda kokku mm, nõukogu tööpuuduse küsimuses, aga nad ei olnud nõus see ei olnud kiireloomuline küsimus tol ajal, tegemist oli Tšehhi eesistumise ajaga ja Tšehhi Vabariigi peaministriga Prahas me ähm, korraldasime ühe kokkusaamise, Rootsi peaminister tuli ja Hispaaniast tuli äh, härra Gorbatšo, kes on tööhõiveminister, me tahtsime seda teha, vabandust, aga äh, see, see siiski ei läinud läbi ja miks ei läinud läbi, sellepärast et äh, tööpuudus ei olnud äh, tähelepanu all tol ajal. ja nüüd äh, me räägime noorte tööpuudusest, me püüame sotsiaalfondi rahasid ümber suunata selleks, et selle probleemiga tegeleda, kaheksa riiki on eriti haavatavas olukorras äh, praegu ja nüüd on tööpuuduse küsimusi hakatud äh, tõeliselt arutama ka nõukogus. Äh, tööhõive küsimusi tuleks kindlasti kaaluda täpselt samamoodi nagu makromajanduslikke küsimusegi ja mis puudutab nüüd Euroopa kaks tuhat kakskümmend äh, strateegiat, siis ma juba mainisin äh, sellega seonduvat ühes teises küsimuse, ühele teisele küsimusele vastates. ma tahaksin aga öelda seda, et äh, härra Van Rompuy ja mina oleme saanud kaheteistkümnelt valitsusjuhilt kirja äh, Eh, kus on ära toodud eh, eh, viisid, kuidas tagada majanduskasvu. ma leian, et see kiri on väga kasulik ja seal on väga olulisi punkte ära toodud, aga huvitav on see, et mitte ühelgi korral ei rääginud need valitsusjuhid Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiast, kas see pole mitte imelik? ja see on seotud selle punktiga, mida ma juba varem mainisin, nimelt Euroopa arutelude ühendamatus eh, nende aruteludega, mis toimuvad liikmesriikides. ja seetõttu ma arvangi, et teie tegevus riiklike parlamendisaadikutena riiklikul tasandil on ääretult olulise tähtsusega ja seda sellepärast, et eh, me ei suuda näha strateegia äh, tulemusi ja see strateegia tegelikult kiideti heaks kõikide liikmesriikide poolt, absoluutselt kõik kiitsid selle heaks, aga kui me räägime nüüd äh, rakendusest ja kui me räägime isegi suhtlusest, siis äh, pingutusi ei tehta ehk siis Euroopa institutsioonid ja riiklik tasand peavad seda strateegiat toetama. see on ääretult tähtis selleks, et me oma tegevustes edukad oleksime see on üks aspekt, millele me kindlasti peame tähelepanu pöörama. lisaks tehti siin märkusi selle kiirteavitamismehhanismi kohta. seda on arutatud Euroopa Parlamendi komisjonidega ja ka nõukoguga Äh, tegemist on äh, äh, vahendiga, mis on mõeldud analüüsiks. see ei tahagi olla majandusanalüüsi A-ks ja O-ks, aga meil on nüüdseks siis läbipaistev vahend, millega analüüse läbi viia ja näiteks Saksamaa näitel ma võin teile öelda, et me oleme selle mehhanismiga seotud raportis välja toonud selle, et aastal kaks tuhat kaksteist me teostame eh, horisontaalse analüüsi eh, ja poliitilise analüüsi eh, jooksukonto ülejäägi küsimuses ja see võib osutuda asjakohaseks ka Saksa kontekstis. aga üleüldiselt on Saksamaa olnud väga edukaks näiteks tegemist on olnud ühe suurema edulooga Euroopas ja kiitkem neid selle eest. ja üks põhjuseid, eh, miks Saksamaa on olnud edukas, eh, seisneb selles, et eh, mõni aeg tagasi tehti reforme, mis andsid eh, Saksamaale konkurentsieelise ja sel põhjusel me peamegi keskenduma Euroopa tasandil konkurentsivõime küsimusele selleks, et meie tervikuna, Euroopa tervikuna eh, muutuksime konkurentsivõimelisemaks eh, võrreldes sellega, mis maailma teistes piirkondades toimub. siin esitati veel küsimusi, näiteks Kreeka kohta ja populaarsete või mittepopulaarsete reformide kohta, jaa, ma olen teiega täiesti nõus, reforme on väga keeruline läbi viia ja mitte ainult Kreekas. ma usun, et see on küsimus, millega saab tegeleda vaid selliselt, et juhtrolli äh, suurendataks. Äh, poliitilised juhid nii riiklikul kui Euroopa tasandil peavad rääkima tõtt ning äh, inimestele tuleb esitada alternatiivid. Te olete kõik poliitilised juhid, te teate, et poliitilised valikud puudutavad alternatiivide vahelisi valikuid. kas kõik, keegi tõesti usub, et Euroopas, kus on suured võlakoormad, nagu olukord kõikides liikmesriikides praktiliselt on, ähm, oleks äh, lahenduseks äh, fiskaalstiimulid loomulikult ei ole see sobivaks lahenduseks ja sellepärast on meil vaja eh, tegeleda fiskaalkonsolideerimisega, aga me peame seda tegema nutikalt. me peame samal ajal tooma sisse Euroopa tasandil majanduskasvu edendavad elemendid, seda mõned teist ka rääkisid, nimelt Euroopa Liidu eelarve tuleb eh, eh, siduda Euroopa Eh, Euroopa liikmesriikide eelarvetega. Eh, proua Kariga seda ka mainis, Euroopa eh, tasandil ei ole me praegusel hetkel piisavalt instrumente selleks, et aidata kaasa liikmesriikide tasandi pingutustele ja liikmesriikidel ei ole fiskaalruumi selleks, et kombineerida olemasolevaid meetmeid Euroopa meetmetega härra Van Gogh rääkis ka selle, sellest, ta rääkis investeeringute vajadusest, me oleme sellega täiesti nõus, küsimus on selles, kust need investeeringud tulevad. kas riikidest, kus äh, on äh, liiga suured äh, võlakoormad neil ei ole võimalik investeerida, nii lihtne asi ongi, me peame seetõttu leidma sobilikud investeerimisallikad. Äh, ma kavatsen projekti äh, võlakirjade küsimust äh, ülemkoguga arutada, see on ainult üks näide, aga see on väga oluline näide, kuidas me püüame lisarahasid mobiliseerida, selliseid lisarahasid, mis tulevad erasektorist ja mida saaks kasutada kasumlikult keskpikas ja pikas perspektiivis. ja seetõttu liigumegi me nende mõtetega edasi ja nüüd äh, Poola kolleegile tahaksin öelda, et ma tänan teid äh, teie toetuse eest äh, sellele, mida me teeme. ma tahaksin öelda, et Poola on muide üks edulugudest väga paljudes valdkondades viimaste aastate jooksul ja ma ei hakka iga riigi kohta rääkima, aga ma võin öelda, et riigispetsiifiliste äh, soovituste puhul me äh, vaatame kindlasti iga riigi olukorda väga hoolikalt ja me püüame vastata nendele muredele, mida te olete siin välja toonud, kaasa arvatud äh, reformide sotsiaalne mõju ja külg, sellepärast et minu arvates on see ka väga-väga tähtis. lugupeetud kolleeg äh, Ühendkuningriigist, äh, härra Cash, äh, teie tõstatasite ühe põhimõttelise küsimuse, nimelt demokraatliku legitiimsuse küsimuse. ma tahaksin olla teiega väga avatud küsimus sellest, kas te olete nõus sellega või mitte, et äh, Euroopa Parlament on demokraatlik institutsioon, on tähtis. see on võtmetähtsusega küsimus. mina leian, et Euroopa Parlament on äh, demokraatlik äh, institutsioon. see on institutsioon, mille on otseselt valinud meie kodanikud. komisjon vastutab parlamendi ees mind on ametisse valinud Euroopa Parlament. mina olen olnud oma koduriigi peaminister ning opositsioonijuht eelnevalt, eelnevalt sellele ning äh, ma olen ka parlamendisaadik äh, sellele eelnevalt äh, olnud. ja ma võin teile öelda, et kogu see süsteem ei erine sellest, mis Euroopas toimub ma võin teile öelda, et peaministriks saab lihtsamalt kui komisjoni presidendiks, aga reaalsus on selline, et äh, meil on vaja konsensust äh, ülemkogus ja lisaks on meil vaja ka Euroopa Parlamendi äh, toetust, mis antakse salajasel hääletusel. loomulikult, kui te leiate, et Euroopa Parlament ei ole demokraatlik ja legitiimne ähm, institutsioon, siis jah, te võite seda uskuda, aga ma arvan, et meie demokraat-, demokraatiate aluseks ka riiklikul tasandil on just äh, meie parlamendid ja seda ka Suurbritannias. ja ma arvan, et Briti äh, poliitika ja äh, poliitiline mõtlemine andsidki meile esindada, esindusdemokraatia kingi ja tänu sellele meil ongi süsteem, kus kõik liikmesriigid on nõukogus esindatud ja samal ajal on kodanikud äh, saanud valida selle parlamendi siin ja, ja komisjon on vastutav siis selle parlamendi ees siin. Äh, on olnud üks juhtum, kus äh, ähm, siin on küsimus järgnevas, Euroopa äh, Mm, demokraatia ei vasta üks-ühele liikmesriikide demokraatiaga, kuid tegemist on areneva demokraatiaga, tegemist on protsessiga ja ma arvan, et kui me ei suuda panna paika äh, dialoogi ja äh, koostööprotsessi liikmesriigi ja Euroopa tasandi vahel, siis äh, on olukord selline, et suveräänsus ei ole mitte liikmesriikidel, vaid meie turgudel ja seal puudub igasugune kontroll. üleilmastumise ajajärgul on olukord selline, et ähm, meie liikmesriigid, äh, kas või kõige suuremad, ei suuda võrdsetel alustel tegutseda või kaubelda Ameerika Ühendriigi või Hiinaga näiteks, see on täiesti absurdne, kui keegi seda arvab kui me tahame maailmas kaalu omada, siis me peame liikmesriikide demokraatiaid äh, täiendama tugeva Euroopa tasandi demokraatiaga ja sellepärast me tahamegi, et pra-, pragmaatiliselt me koostööd teeksime. meie riiklikud parlamendid, äh, nagu ma varem ka juba ütlesin, on institutsioonid, millel on viimane sõnaõigus äh, eelarve küsimustes. ja äh, Euroopa ja, ja parlamentidel on antud pädevused selleks, et äh, otsuseid langetada oluline on tagada positiivne äh, lahendus inimeste muredele, iga inimese muredele Euroopas ja seetõttu ma arvangi, et see ongi demokraatliku legitiimsuse aluseks, iga äh, inimese väärikuse aluseks, aitäh. Merci, merci beaucoup, monsieur le president, merci. suur tänu, lugupeetud president, suur tänu, armsad kolleegid ja esimene küsimus, mille esitas president Marini, ma tahaksin seda kommenteerida. teda paraku ennast siin praegu saalis ei ole. see küsimus on aga oluline kõigi jaoks. palun, äh, härra president, esimees Marini, vastan teie küsimusele, et äh, täiendada äh, komisjoni presidendi vastust. miks see tänane kohtumine? Äh, mis on selle eesmärk, äh, kas äh, tegemist on selline kinnitamiskoda, kus kinnitatakse juba vastu võetud otsuseid, kas toimuvad tehnilised arutelud ja nii edasi ja nii edasi. peamine eesmärk on ju selge, läbipaistev. me vahetame infot Euroopa majanduse olukorra, liikmesriikide majanduse olukorra kohta, meie poliitiliste eesmärkide äh, Äh, saavutuste seisukohta ja nagu äh, härra Van Rompuy ja härra Barroso on öelnud, tegemist on nii, äh, nagu teie, lugupeetud härra Marini, ütlesite, püüe tegutseda ühiselt, lähtuvalt ühistest näitajatest. me võime lähtuda majanduskasvu prognoosidest, euro äh, väärtusest, nafta hinnast, keskpanga äh, hinnast, aga meil on vaja ühiseid äh, alusandmeid. president Barroso nende institutsioonide seas, kes moodustavad Euroopa institutsioonide kogu, samas liikmesriikide Äh, eelarvete ja liikmesriikide poliitika pädevate otsustajate kohalolekul äh, püüame koos arutleda meie ja teie, teie samuti omavahel. tänane kohtumine Euroopa Liit Äh, liikmesriikide parlamendid täna pärastlõunal, täna õhtul, homme hommikul toimub meil mõttevahetus, mis on oluline teie jaoks. miks? ma olen veendunud, et kui sellised kohtumised oleksid olemas olnud kaks aastat tagasi, siis äh, Kreeka lahendus oleks olnud teistsugune oleks olnud avalik, avatud, otsekohane arutelu valitud äh, Kreeka parlamendi valitud esindajate ja teiste liikmesriikide esindajate vahel. olen veendunud, et kui, kui sellised töökohtumised oleksid aset leidnud ka paar kuud tagasi, siis võib-olla eelarvekokkulepe, fiskaalkokkulepe sisu oleks olnud teistsugune, sellepärast et kõikide äh, Euroopa Parlamentide erakondade esindajad oleksid oma esindaja kaudu saanud oma seisukohad ammu ette öö, teada anda ja see oleks ka ratifitseerimisprotsessi tegelikult tulevikus lihtsustanud. mitmed teie hulgast on öö, siin oma küsimustes ja kommentaarides välja toonud Saksamaad öö, paraku kedagi ei ole siin, et äh, Saksamaad esindada ja Saksamaade, Saksamaa kaitseks äh, kõnelda ja sellepärast, et meie saksa sõbrad töötavad ja hääletavad esmaspäeval äh, ja hääletavad ka Saksa ja ka, ka Kreeka toetuse üle tänasel päeval, nii et me ei tahaks neid ju loomulikult tõkestada nende töös. aga meie sõbrad Saksamaa peavad samuti mõistma, et äh, kui me tahame ühtsustada oma majanduspoliitikat ka pärast kriisi, äh, saada võimalikult suurt kasu äh, majanduskasvust, konkurentsivõimest, siis me peame kõik oma eelarve konsolideerima, peame langetama otsuseid ka energeetika vallas tegema seda kooskõlastatud ja liikmesriikide eraldi langetatud otsused võivad seada ohtu meie ühised pingutused ja see on meie kohtumiste üks eesmärk, üksteist informeerida. meil oli mitmeid sõnasoove, palju sõnasoove, kõik sõnasoovijad ei saanud sõna, aga nüüd jätkame oma tööd töögruppide käigus ja siia ruumi jäävad eelarvekärbete, eelarvedistsipliini sõbrad ja majanduskasvu ja tööhõive sõbrad lähevad vastassaali. kohal on äh, volinikud Levandovski ja Haan, aga arutelu leiab aset meie äh, vahel ja siinse töögrupi tööd juhib äh, proua Bowles ja äh, Pervenche Peres juhib arutelu teises töögrupis. ja need, kes tundsid masendust, kuivõrd ei saanud sõna meie esimese äh, tänase kohtumise vooru jooksul, saavad sõna äh, esirinnas järgmise vooru käigus. ja praegu väike paus